kehtivaks. seega see mandaat kehtib meie kodukorra artikli kaheksa lõige kolm järgi. kui me räägime põhiseaduskomisjoni ettepanekust, kes soovib, et me muudaksime kodukorra artikli äh,, artikli sada seitsekümmend siis põhimõtteliselt, kui keegi fraktsioone ei ole teinud omapoolseid ettepanekuid selle vastuvõtmiseks, siis jõustub lõige neli. väliskomisjon esitas